meie täiskogu saali esitatud küsimustele, arutelu oli väga elav, väga oluline ja eh, tegemist on eh, teemadega, mis on olulised eh, kogu maailmale. veel kord palju tänu kõikidele komisjoni esindajatele, kes osalesid aruteludes Ora l'ordine del giorno reca la dichiarazione della com- ja vastavalt päevakorrale on meil nüüd ette nähtud komisjoni avaldus Euroopa Liidu raamistiku kohta romade integreerimise riiklike strateegiate koordineerimiseks ja annan kohe sõna volinik Redingule, palun. Uh, uh, aitäh, president, austatud daamid ja härrad, koos kolleegidega koos kolleegi Laslo Andoriga tutvustan teile otsust, mille võttis komisjon vastu selleks, et luua Euroopa Liidu raamistik romade integreerimise riiklike strateegiate koordineerimise kohta. Euroopa Liidu raamistik on loodud hetkel, kus romade olukord on Euroopas tõusnud tähelepanu keskpunkti Euroopa Liit on liikmesriikidele teinud kättesaadavaks terve rea õiguslikke finantsinstrumente selleks, et äh, tulla toime romade probleemidega, romade olukorraga ja meil on ka terve rida äh, õigusakte, õiguslik alus selleks, et äh, tagada mittediskrimineerimine, diskrimineerimine ning inimeste vaba liikumine. siiski, samas on täiesti selge, et majandusliku ja sotsiaalse mm, seisukoha seisukohalt õigemini, on äh, lahknevused, äh, romadega lõhed ja see ei ole vastuvõetav Euroopa Liidus kahekümne esimesel sajandil. Euroopa Parlament äh, on avaldanud omapoolset toetust kõikide fraktsioonide nimel selleks, et kiireloomuliselt tegeleda romade integreerimise küsimusega ja selleks on äh, ka toetatud äh, Romade strateegia, tahaksin tänada äh, raportööri Žarokat suurepärase töö eest, mis on ära tehtud sellel teemal. meil on vaja kindlaid samme astuda nii liikmesriikide kui Euroopa tasandil, me peame ühendama oma jõud ning tegema suuremaid jõupingutusi selleks, et võidelda romade diskrimineerimise vastu ning hea seisma selle eest, et neil oleks täpselt samasugused õigused kui kõikidel teistel Euroopa kodanikel, sest ka eh, siin olevad romad on Euroopa kodanikud. seega tegemist on kahese protsessiga. kõigepealt meil on vaja meie Euroopa kodanike enamuse mõttelaadi muuta ja teha seda ka eh, romade kogukonnas meil on vaja tõhusat poliitikat ja selle ellurakendamist, samas on meil ka vaja üldist ühist strateegilist lähenemist, me teame, et põhiülesanne romade integreerimisel on liikmesriikidel, me saame aru ka sellest, et romade olukord on väga erinev tegelik erinevates liikmesriikides. ja just seetõttu otsustas komisjon koostada Euroopa Liidu raamistiku liikmesriikide jaoks, et nad saaksid astuda samme, arvestades proportsionaalselt neie ees, nende ees seisvate probleemidega romade integreerimisel. kuni äh, möödunud aasta detsembrini toimunud äh, läbirääkimiste käigus, konsultatsioonide käigus tuli välja, et ei ole tehtud piisavalt ähm, miljardeid eurosid on struktuurifondidest eraldatud, samas ei ole neid summasid ära kasutatud nii, nagu peab, vaid sada miljonit äh, sellest rahast läks sihtotstarbeliselt äh, just äh, romadele ja vaid seitsekümmend protsenti tehnilise abi vahenditest, mis on vajalik enamikes liikmesriikides, jäi lihtsalt kasutamata. seega senini kättesaadavaks tehtud meetmed ei ole olnud piisavad ja nüüd on kätte jäänud aeg näitamaks nii eh, liikmesriikides kui piirkondades, et selgemalt keskendutaks konkreetsetele piirkonna romade probleemide lahendamisele. me oleme välja toonud neli põhiprobleemi. haridus, tööhõive, tervishoid ja elamumajandus me tahaksime näha seda, et Euroopa Liit ja ka kõik kakskümmend seitse liikmesriiki võtaksid endale ülesandeks nendest äh, lõhedest ülesaamise ning nendes neljas valdkonnas leppida kokku äh, ühises lähenemises ning äh, eesmärkide saavutamiseks eraldada ka piisavalt vahendeid. me tahaksime, et kõik liikmesriigid lülitaksid need eesmärgid oma liikmesriikide romade strateegiatesse kui neil sellised strateegiad olemas on, või töötaksid välja romadele suunatud strateegia, mis hõlmaks perioodi kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ning kontrolliksid ka seda, et kas jõupingutused on piisavalt selleks, et eesmärgid saavutada. selleks meil on vaja regulaarset äh, järelevalvet, tagamaks, et äh, romade suhtes tarvitusele võetavad meetmed oleksid ka äh, tõhusad ja tulemuslikud. meil on ette nähtud äh, romadele toetusvahendid, me peame hea seisma selle eest, et need rahad jõuaksid ka tõesti nendeni, kes, kellele see raha on mõeldud ja et tagajärjeks meil toimuks romade integreerimine meie ühiskondades. me kavatseme iga-aastaselt teostada järelevalvet tehtud sammude üle eesmärgiga äh, integreerida romad ning äh, Euroopa Liidu raamistik annab võimaluse siin meil ühendada jõud kõikidel tasanditel, kõikide sidusrühmadega. et kaasatud oleks äh, Euroopa Liidu elanikkond tervikuna ja konkreetsemalt just romid, et need meetmed jõuaksid tõesti romideni, me ei saa neid samme enam edasi lükata komissario Reding, ora la parola. suur tänu, volinik Reding ja järgmisena saab sõna volinik Andor, palun. president, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, äh, sotsiaalmajanduslik olukord on tõesti Euroopa Liidu päevakorral esitäht-, väga tähtis, eelmisel aastal võeti vastu äh, romade lõimimise strateegia ja täna võttis Euroopa Komisjon vastu ka strateegia riiklike strateegiate jaoks ja mõlemad dokumendid annavad suure panuse äh, aruteluks romade üle ja me loodame, et järeldused võetakse vastu järgmisel ülemkogul ja me loodame, et sotsiaalministrid maikuus teevad seda ja keskenduvad sellele küsimusele. Need kaks dokumenti toovad välja Euroopa Liidu panuse romade integreerimiseks, kelle sotsiaalne olukord on halb ja kes on sotsiaalselt tõrjutud. ma tahaksin siin välja tuua kolm punkti. esiteks, komisjon on paika pannud Euroopa Liidu raamistiku riiklike lõimimisplaanide elluviimiseks ja liikmesriikide käes on vastutus, kuidas nad need välja töötavad ja kuidas nad rakendavad neid strateegiaid. ja juba praegu on komisjon leidnud, et Euroopa Liit ei tohi tolereerida rassismi, võõra viha või äh, romade tõrjuta-, tõrjutust. tegemist on nii moraalse kui poliitilise kohustusega toetada liikmesriike kõikide poliitikate ja meedetega, mis on komisjoni kasutada. ja see toob te-, min-, sellega jõuan teise punkti juurde komisjon on kokku leppinud sotsiaalmudeli väljatöötamise osas ja seda tasakaalukalt. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on õige poliitiline taustsüsteem selle tegemiseks me peame täitma kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ja ka lipulaeva projektid, äh, kaasates sinna romad. ning selgeks sõnumiks on see, et kui me tõrjume miljonid äh, Euroopa kodanikud välja meie elust, siis see ei ole nutikas, jätkusuutlik ja kohe kindlasti mitte kaasav lähenemine ja ei ole mitte mingit põhjust tõrjuda romasid eh, eh, Euroopast, kus me soovime elada. kahe tuhande kahekümnenda aasta kõige tähtsamad tööhõive eesmärgid eh, on väga tähtsad ka romade lõimimispoliitika jaoks. komisjoni teatis toob välja neli valdkonda, mis on strateegiliselt eriti tähtsad selleks, et romasid kaasata. esiteks juurdepääs töökohtadele, palgalõhe vähenemine romade ja mitteromade vahel. me soovime saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid ja saame seda teha ainult nii. juurdepääs haridusele. Romidel peab olema, romadel peab olema õigus käia koolis ja neid ei tohi taga kiusata kõik romad peaksid käima ka algkoolis. kolmandaks, juurdepääs tervishoiuteenustele ka siin tuleks jälle lõhed vähendada romade ja mitteromade vahel. liikmesriigid peaksid äh, andma kvalitatiivselt kõrget arstiabi kõikidele romadele nagu ka teistele kodanikele ja kolmandaks, neljandaks juurdepääs elamutele. olukord romade hulgas on tõesti palju hullem kui teiste kodanike hulgas, eriti mis puudutab vee, juurdepääsu veele ja elektrile integreeritud lähenemise puudumine on halvanud romade kaasamise ja jätnud nad vaesusesse. kolmandaks, Euroopa Liit peab tõesti panustama raha sinna, kus on seda vaja, praegu on komisjon välja töötamas iga-aastase raamistiku, millele tehakse ka detailsed ettepanekud vahendite kohta. struktuuri fondide raha kasutamine tuleb samamoodi kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiatega eesmär- äh,, kohandada. ja kohe kindlasti tuleb võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu ja romade kaasamise poolt. finantsvahendite tõhusam kasutamine on üks tähtsamaid prioriteete minu jaoks. lõpetaksin siin, et saaksin ära kuulata teie arvamused ja vastata küsimustele, suur tänu! Grazie suur tänu, volinik Andor ja järgmisena saab nõukogu nimel sõna minister Jüri. proua president, proua ja härra volinik. lubage mul jätkata inglise keeles Ungari eesistuja tervitab teatist Euroopa Liidu raamistiku kohta roomade integreerimise riiklike strateegiate koordineerimiseks. ma tahaksin äh, väljendada oma imetlust ja heameelt mitte ainult tehtud tööle, vaid ka volinike Redingi ja Andori ning teiste pühendumise üle. selle strateegilise Äh, dokumendi esitamine viib meid väga suure sammu võrra lähemale ühe Ungari eesistumise prioriteedi saavutamisele. sellest saab oluline samm roomade majandusliku ja poliitilise olukorra parandamiseks äh, Euroopas koos äh, parlamendi vastava resolutsiooniga, millele eelnes Livia Jaroka raport diskrimineerimine ja marginaliseerimine kahjustab äh, paljusid Euroopa romasid, nii et seega on õige aeg tegutsemiseks. tegemist ei ole mm, mitte nende probleemiga, vaid meie probleemiga. ja tegelikult tuleks seda käsitleda mitte niivõrd probleemi, kuivõrd võimalusena. arvestades Euroopa majanduslikku ja demograafilist olukorda, võib äh, romade integreerimine avada uued Ähm, demograafilised ressursid ja aidata kaasa majanduse kasvule pöördumisele. me usume, et on vaja uut poliitikat äh, diskrimineerimise vältimiseks ja sellel on kolm põhivaala, tööhõive, haridus ja elamumajandus. sellele peab kaasnema ka komisjoni poolt välja pakutud seire äh, ja see tähendab, et liikmesriikide sammud tõesti saavutavad oma eesmärgid. kõik tuleb äh, ühildada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ja roomade kaasamine võib äh, jõuda paljudesse erinevatesse poliitikavaldkondadesse me saame luua Euroopa tasandil siin sünergiat ja näidata teed. mida järgmiseks? Ungari eesistuja kavatseb teatist äh, tutvustada äh, seitsmendal aprillil järgmise Rooma platvormi käi-, käigus eh, kõigile huvitatud osapooltele. komisjon tegeleb teemaga horisontaalselt. Eh, kõigepealt arutame eh, aprilli alguses seda ehm, justiits- ja siseasjade nõukogus, üheksateistkümnendal mail Sotsiaalküsimuste nõukogus, kahekümnendal mail Äh, esitab kahekümne kolmandal mail äh, tutvustab Ungari oma äh, töö tulemusi ning juuni ülemkogul loodetavasti kiidetakse lõppdokument heaks. aga sellest saab ainult alles, algus Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandi koordineeritud tegevusele selleks, et aidata seda tõesti õnnetut vähemust. suur tänu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 kallid kolleegid, proua Jaroka, me täname teid selle eest, et meil on võimalik teha suur samm edasi romade strateegia rakendamiseks. kaheksandal aprillil, sellel reedel, tähistame me rahvusvahelist romade päeva. ja siis toimub ka viies romade platvorm ning meie Äh, korraldame selle seekord Ungarisse. tegemist on tähtsate verstapostidega. me räägime siin tegevuskavast Euroopa Liidu tasandil, aga koordineeritakse kohalikul tasandil. rahvapartei nõuab juba aastaid äh, sellist tegevuskava selleks, et romasid kaasata ühiskonda ning kahekümne neljandal juunil valitsusjuhtide ja riigipeade kohtumisel loodame meie, et meil on võimalik tõesti siis ka vastu võtta korralik romade strateegia. inimõigustele mõeldes on tegemist ühe suurima probleemiga, äärmiselt tähtsa probleemiga Euroopa Liidus tegemist on ka liikmesriikide vastutuse küsimusega. Nemad peavad tagama kodanike inimõigused, tagama kõigile elamisväärsed tingimused. Euroopa Liit võib välja töötada raamistikku, kuid liikmesriigid peavad sellele raamistikule ka elu sisse puhuma. Euroopa Liidu romade strateegia tehniline äh, miinimumstandard, aga ma olen täiesti veendunud, et seda küsimust arutatakse fraktsioonide üleselt, parteiüleselt, parlamentide ametiaegade üleselt. ja niimoodi on meil võimalik vähendada äärmist vaesust ja sotsiaalset tõrjutust tahaksin välja tuua selle strateegia mõned kõige tähtsamad aspektid. tähtis on, et selle strateegia sihtrühm pandaks, ei pandaks paika majanduslikel kaalutlustel. on väga tähtis mõelda põhiõigustele ja võrdsete võimaluste põhimõttele. väga tähtis on ka mõelda territoriaalsele tõrjutusele ja sellele, et äh, vaadataks, millised on puudused nii Roma kogukondades kui ka ülejäänud ühiskonnas. kõik ähm, osapooled peavad panustama, vabaühendused, romade kogukonnad, liikmesriigid, liikmesriikide ametiasutused, tõesti on vaja väga tihedat koostööd erinevate osapoolte vahel. seda strateegiat ei tohiks kasutada selleks, et tõstatada poliitilisi vastuolusid äh, ähm, külvata hirmu, et häbimärgistatakse teatud kogukondi. selle kõigega ei saa me nõus olla. kollektiivne patuoina otsimine ei ole meie jaoks ähm, vastuvõetav. romade küsimust on nüüd olnud võimalik äh, ähm, käsitleda ja see oli meie eesistumise üks prioriteetsemaid küsimusi ja ma loodan, et ka juunikuus võetakse strateegia vastu ja see küsimus lahendatakse ära ja tahaksin, et kõik kolleegid toetaksid seda programmi, aitäh! suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Flašikova-Penova, kolm minutit. komissar, prvom rade by som vám chcela za- aitäh, proua president, austatud volinikud, kõigepealt ma tahaksin äh, volinikke mm, tänada uue raamistiku esitamise eest. Euroopa Parlamendis on äh, tehtud pikalt ja põhjalikult tööd äh, sellel teemal ja tõesti viimane aeg on tõsiselt ka mingeid konkreetseid samme astuma hakata. Äh, romade naised ja mehed, lapsed ei ela mitte ainult äärmises vaesuses, vaid ka hirmus. kõik see, mis on toimunud Ungaris on selge tõend sellise terrori kohta. ja tahaksin ka väljendada kriitikat, olukord on ääretult kiireloomuline, aga ei ole vastuvõetav, et raamistiku kokkupanekul ei konsulteeritud sidusrühmadega. raamistik rõhutab ju seda, et kuivõrd oluline on teha koostööd kodanikuühiskonnaga, Euroopa Liidu raamistiku raames, samas komisjon ise ei konsulteerinud romadega ja neid esindavate vabaühendustega. Ehm, sisu poole pealt võib raamistiku kohta öelda, et sisu on hea, komisjon on paika pannud pädevused üle-euroopalise ehm, probleemi lahendamisel, ehm, kõige olulisemad pädevused jäävad liikmesriikide kätte ning Euroopa Liit koordineerib riiklike strateegiat ning teostab ka järelevalvet eh, riiklike strateegiate üle. selles osas on oluline mainida ka eh, riiklike strateegiate järelevalvet eh, selles mõttes, et kas riiklike strateegiate eesmärgid on ikka needsamad, mis Euroopa strateegial. kui eesmärgid ei ole piisavalt ambitsioonikad, siis ma usun, et komisjon peab tarvitusele võtma meetmeid selleks, et sundida liikmesriike võtma tarvitusele ambitsioonikamaid meetmeid selleks, et saavutada edasiminekuid neljas valdkonnas, mis puudutab romade integreerimist, see on siis tööhõive, haridus, tervisekaitse ja elamumajandus, need on kõige olulisemad valdkonnad ning eh, neid on mainitud eh, ka eh, pidevalt romade programmides, nüüd on tõesti kätte jõudnud ehm, aeg eesmärgiga ellu rakendada. mina omalt poolt lisaksin juurde veel ühe eesmärgi, nimelt meil tuleb võidelda nii-öelda sellise suulise, sõnalise väärkohtlemise vastu romade su suunas kõlavate pilgete kriitika vastu väga oluline on äh, kasutada ära Euroopa Liidu poolt ette nähtud rahalised vahendid, et need tõesti jõuaksid äh, õigesse kohta ja tuleb vaadata, et ka halduskoormus äh, ei oleks liiga suur selleks, et, et see raha aitaks tõesti eesmärke saavutada. veel kord tahaksin tänada komisjoni esindajaid tehtud töö eest ja ma tõesti soovin, et see uus programm, uus raamistik toob kaasa ka neid positiivseid tulemusi, mida me tõesti kõik siin loodame. proua Flašikova-Benova siin paluti, härra Obermeier on tõstnud oma sinise kaardi selleks, et äh, esitada teile küsimus, kas olete nõus? jah, olen nõus. härra Obermeier, palju tänu selle eest, et äh, lubate mul äh, teile esitada küsimuse. Te olete väga head tööd teinud selle raporti raames, raport näeb ette karistused Äh, liikmesriikidele juhul, kui liikmesriigid ei täida neid standardeid, mis raportis on välja toodud, nii et kui nad ei pea siis strateegiast kinni. milline on teie seisukoht äh, küsimuses, et liikmesriik peab äh, maksma trahvi juhul, kui ei ole tagatud kohustuslikust algharidusest kinnipidamine romade laste puhul nende riikides Äh, mida te arvate, kas liikmesriigid peaksid maksma trahvi juhul, kui äh, lapsed ei, ei lähe kooli, kas ei ole mitte vanemate kohustus tagada, et lapsed käiksid koolis? Ähm, aitäh, et andsite äh, mulle sõna, aitäh küsimuse eest, ma tahaksin siin öelda ühte asja, mina olen selle poolt, et me Äh, anname õigusi, aga samas äh, loomulikult äh, tuleb rääkida ka kohustustest, loomulikult on vanematel kohustus hoolitsema hoolitseda oma laste eest ja ma usun, et kõikidel liikmesriikidel on piisavalt töövahendeid, vahendeid selleks, et et tagada, et lapsed käivad koolis. Grazie per il gruppo ALDE, l'onorevole Ilcev per due aitäh, härra Ilcev liberaaldemokraatide nimel, palun. aitäh, proua president, ka mina tahaksin tänada raportööri, nõukogu eesistuja esindajat ja volinikke pühendumise eest, mida nad on üles näidanud, see on ääretult oluline. kui me räägime romade lõimimisest, siis ei tohi ära unustada seda, et me räägime siin e, Euroopa Liidu ühest ääretult keerulisest eh, probleemist, eh, mida ei ole võimalik lahendada lihtsalt diskrimineerimise vastaste seadustega ja mm, mingite kampaaniatega. see probleem on võimalik ära lahendada ainult juhul, kui me kombineerime eh, need lähenemised ja ka kõik muud täiendavad võimalikud lähenemised, mis on meie kasutuses. tänasel päeval on üha rohkem probleeme kaheteistkümne eh, miljoni eh, romaga, kes elavad Euroopa Liidus. Eh, neid ei leia mitte ainult Bulgaarias, Rumeenias, Slovakkias. Nad on samasugused kodanikud kui teised Euroopa kodanikud. olukord on tõesti väga keeruline ja me ei saa siin tugineda vananenud suhtumisel romade lõimimise strateegia on edukas ainult juhul, kui me võtame tarvitusele liikmesriikides õiged äh, poliitikad ja strateegiad ja need ellu rakendame ja teeme seda ka Euroopa äh, Komisjoni tasandil. tahaksin öelda seda, et mõningates liikmesriikides äh, on teadmised rumade kohta väga lünklikud ja ka väärad. seetõttu tuleb aktiivselt uurida romade enda käest, mida nemad arvavad, vastasel korral me istume siin nii-öelda tiksuva pommi otsas. romad ei, ei jää alatiseks oma getodesse või nendesse riikidesse, kus nad tänasel päeval on. me suudame strateegia ellu rakendada ambitsioonikalt ainult sellisel juhul, kui me tagame äh, roma laste maksimaalse kaasatuse oma haridussüsteemides, anname neile piisava kutsehariduse, ka kirjaoskuse, tagame ka täiskasvanud romade kogukonnas. ei saa eeldada, et romad peaksid jätkama äh, elamist sarnaselt, kui nad äh, senini on teinud, see oleks lihtsalt raha raiskamine, aitäh Eh, suur tänu, roheliste nimel proua Flotr. kaks ja pool minutit. suur tänu, härra president. loomulikult on mul hea meel kuulda, et meil on nüüd olemas Euroopa Liidu raamistik, mis kohustub, kohustab liikmesriike teavitama meid enne aasta lõppu sellest, et ähm, kas neil on olemas romade integreerimise strateegia, komisjon hindab neid strateegiaid ja aasta pärast saame pidada uue arutelu. nii et täna tegelikult äh, võtame vastu teekaardi ja see lubab nii Euroopa Parlamendi liikmetel kui äh, ka teiste institutsioonide esindajatel äh, pidevalt nimetatud valdkonda silmas pidada komisjoni teatises on arvestatud äh, mõnede kommentaaridega ja märkustega meie äh, raportis äh, näiteks Põhiõiguste Agentuuri kaasamisega. ma arvan, et see agentuur on oma võimekust tõestanud, samuti ähm, on oluline idee koostöö Euroopa Nõukoguga äh, Roma kogukonnast äh, pärinevate vahendajate koolitamisel. ja loomulikult peame pöörama eritähelepanu kolmandatest riikidest pärit äh, romadele mm, ja ka tuleb määratleda ühtsed indikaatorid hindamismehhanismi jaoks, nii et kõik see on tervitatav. aga siit paistavad ka suured tühimikud ma arvan, et ei ole pööratud piisavat tähelepanu roomade osalemisele kõikidel tasanditel. Neid tuleb kaasata projektide valikusse, rakendamisse ja hindamisse. me räägime siin konsulteerimisest, aga me peame tegelikult roomad ka kaasama, sellepärast et Euroopas on sellega häid kogemusi ja me peaksime need võimalikult ähm, ära kasutama nii et see oli see esimene tühimik, mida ma nägin. teine teema äh, puudutab äh, mittediskrimineerimist erinevates sektorites. oleks olnud väga oluline lisada üks lõige, mis oleks äh, keskendunud eraldi diskrimineerimise ja vägivallavastasele võitlusele, me räägime siin väga palju juurdepääsust õiguskaitsele aga näiteks põhiõigustest ei räägita eraldi, nii et ma arvan, et see on üks teatise põhilistest nõrkustest. räägime ka vahendajatest, see on Euroopa Nõukogu programm, mul on hea meel, et komisjon on selle ära märkinud, aga ma arvan, et me võiksime rääkida ka suunistest, mille Euroopa Nõukogu on välja andnud sest äh, see on samuti oluline info riikide strateegiate hindamisel, see oleks olnud lisaväärtus. komisjonil on palju tööd teha, töörühm peab jätkama selleks, et ka liikmesriigid tunneksid komisjoni poolset survet, kohalike institutsioonide survet, kodu, kodanikuühiskonna survet. suur tänu Äh, et see L, R fraktsiooni nimel härra Kirkhope. president, äh, kolleegid, see ettepanek on võimalus äh, romade paremaks integreerimiseks liikmesriimid, riikides ja tagamaks kõikidele Euroopa kodanikele ühtsed õigused. eesmärgiks oleks tagada universaalsed põhiõigused kõikidele ma, mulle tundub, et äh, jällegi on tegemist äh, väga keeruka äh, agendaga, nagu ka varasemad programmid ja seda tuleks koomale tõmmata. komisjoni eesmärke, mis puudutavad tööhõivet, haridust ja elamispindu, seda tuleb respekteerida, aga on liikmesriikide pädevuses ähm, konkreetsed programmid sõnastada. aga komisjon peab ka kuulama äh, roomade vajadusi, pikka aega on programmid olnud liiga keerulised, juba kümme aastat me tegutseme, aga reaalseid muutusi ei ole olnud ja ma loodan nüüd, et komisjon tegeleb sellega, et kuidas lihtsustada menetlusi, kuidas tagada Euroopa Liidu finantseerimine, ähm, kui Euroopa Liit kavatseb äh, veel raha siia kulutada, siis tuleb seda kulutada paremal viisil, aitäh! suur tänu! ühendatud vasakpoolsete nimel proua Ernst, kaks minutit, palun. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, ühelt poolt on väga hea, et meil on nüüd raamstrateegia romade jaoks aga teiselt poolt tuleb mul siiski veini sisse natukene vett kallata, sellepärast et see, mis praegusel hetkel komisjon on meile ette heitnud, sellest on juba romade esindajad juba aastaid rääkinud. romade esindajad on juba aastaid ka ilma strateegiaga, strateegiata öelnud, et meetmetel peab olema kindel sihteesmärk, selged sõnumid ja meil ei ole isegi mitte selgeid karistusi ette nähtud selle strateegia mitterakendamise puhul. siin on küll toodud teatud ettepanekuid, aga mitte ühtegi õiget karistusvõimalust, nii et tegelikult saame me siin rääkida nagu äh, aukudega Šveitsi juustust, sellepärast et mitte midagi pole võimalik saavutada mida komisjon on meile praegu pak-, pakkunud. tegelikult on välja toodud ainult neli keskset punkti, aga ei ole mitte mingit struktuuri romade kaasamiseks. eriti just nende, neid puudutavate otsuste vastuvõtmisel ei ole välja öeldud, kuidas rakendada meetmeid, ei räägita mitte midagi soolisest võrdõiguslikkusest ja mis minu jaoks on täiesti skandaalne, on see, et mitte silp viigi pole siin öeldud selle kohta, kuidas võidelda mustlaskogukondade vastast vaenulikkust. Te räägite siin, et struktuurifondide raha ei ole võimalik kasutada, aga mina tahaksin teie käest teada, kas põhjus ei ole mitte ka mustlaskogukondade vastane äh, viha, mulle tundub küll, et see on nii. lugupeetud daamid ja härrad meie QNGL fraktsioon kritiseerime sellist lähenemist ja me loodame, et sinna tehakse vastavad muudatused sisse suur tänu ja nüüd EFT fraktsiooni nimel saab sõna härra Borghese üheks minutiks. suur tänu, proua president, mina olen küll euro, Euroliidu suhtes skeptiline, aga mina otse loomulikult äh, toetan kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia elluviimist ja diskrimineerimisvastast võitlust. kuid tõesti, komisjon üritab nüüd liikmesriikide kont-, käitumist kontrollida, siis oleks see ju tore. aga siin kuuleme komisjonilt ainult suuri sõnu, kuid mitte keegi pole mulle selgitanud, miks nüüd äh, Luksemburgi suurhertsogi riigis pole mitte ühtegi roma, sest tegelikult selgub, et seal on igasugused äh, rändrahvad keelatud, seepärast tulevadki nad kõik Itaaliasse ja proua Reding, mõelge teie selle peale, miks teie kodus, äh, koduriigis on rändrahvad keelatud, miks ei ole neile sinna ehitatud vastuvõtulaagreid? ja kui me kuuleme uudiseid, siis selgub, et äh, romade vanemad võetakse vangi, pannakse vangi sellepärast, et nad müüsid maha oma lihased lapsed või sundisid neid tegelema prostitutsiooniga Need on tegelikult lapsevanemad, kes ei saada lapsi kooli, kuigi ametkonnad pööravad tähelepanu sellele, et lapsed käiksid koolis, suisa sunnivad neid seda tegema. nii et äh, ka selle üle tuleks rääkida, me ei peaks siin mitte ainult äh, välja tooma ilusaid asju. väga paljud probleemid sõltuvad romi-, romadest endist, endist. suur tänu ja nüüd on sellega arutelu ammendunud selles küsimuses ja vastavalt päevakorrale on nüüd meil järgmiseks punkt